Uh, apologies for the late start, colleagues. We can be... vabandan, et me hilja, hilinemisega pihta hakkame, meil on üks punkt päevakorras. nimelt äh, Kanada ja Euroopa Liidu vaheline kokkulepe reisija andmete edastamise kohta ja kuulame täna ära, mida arvab meie õigustalitus Euroopa Kohtu otsuse kohta kahekümne kuuendast juulist Euroopa Liidu ja Kanada vahelise lepingu kohta, broneeringu info kohta. ja seda siis parlamendi taotlusel, kohus andis oma arvamuse lähtuvalt äh, artiklist kakssada kaheksateist äh, ja õigustalituse esindaja saab kõigepealt sõna, seejärel saavad sõna liikmed, kes soovivad esitada täiendavaid küsimusi või äh, avaldada arvamust. palun, härra Moore. Thank you very much, Chair. suur tänu, esimees. nagu te teate, Euroopa Parlament otsustas kahekümne neljandal novembril kaks tuhat neliteist, peaaegu kolm aastat tagasi, küsida Euroopa Kohtu arvamust kahes küsimuses. esimene küsimus, rahvusvahelise kokkuleppe äh, võimalikkus, äh, õigus ja kokkusobivus äh, põhiõiguste hartaga, iseäranis mis puudutab eraelu puutumatuse kaitset ning äh, isikuandmete kaitset artikli, artiklid seitse ja kaheksa sellest hartast. ja teine küsimus, nõukogu oli teinud ettepaneku kokkulepe alla kirjutada lähtuvalt artiklist kaheksakümmend kaks ja kaheksakümmend seitse Euroopa Liidu toimimise lepingus ja see puudutab siis õigusalast koostööd kriminaalküsimuses ning politsei koostööd. Euroopa Parlamendi küsimus oli järgmine, kas, kas lepingu artiklit kuusteist ei peaks kasutama õigusliku alusena ja artikkel kuusteist käsitleb isikuandmete kaitsealast õigusloomet nii palju siis kahe tuhande neljateistkümnenda aasta novembrikuust, nüüd on siis kahekümne kuuendal juulil kaks tuhat seitseteist andis Euroopa Kohtu kõrgem koda oma lõpliku arvamuse, oma vastuse nendele kahele küsimusele, kohtu vastus on olemas, tegemist on esimest, esimese korraga, kui Euroopa Kohus äh, ütleb oma sõna rahvusvahelise kokkuleppe äh, sobivuse kohta hartaga. see on uus lähenemisviis ja tegelikult äh, kohtu vastus on väga üksikasjalik, ma teen väga üksik, väga põgusa kokkuvõtte, aga tegelikult vastus on siis järgmine õigusaluse küsimuses kohus ütleb, et nõukogu välja pakutud õiguslik alus ei ole õige. kaheksakümne seitsme, artiklite kaheksakümmend kaks ja kaheksakümne seitsme asemel tuleks kasutada artiklit kuusteist ja kaheksakümmend seitset õigusliku alusena, see oli esimene küsimus, esimene punkt. ja teiseks, kohus ütleb, et rahvusvaheline kokkulepe ei vasta öö, äh, täiel määral põhiõiguste harta sätetele paistab, et osad äh, kokkuleppest siiski vastavad äh, harta sätetele, aga mitte kõik, osaliselt äh, on vastavus olemas, aga samas on suured osad hartaga vastuolus. ja nüüd ma selgitaksin siis täpsemalt kõigepealt, mis puudutab õiguslikku alust, teen lühidalt, nagu ma ütlesin, siis õiguslik alus Äh, esialgu oli äh, õigusalane koostöö kriminaalkoostöös ja politsei koostöö artikkel kaheksakümmend kaks ja kaheksakümmend seitse Euroopa Liidu toimimise lepingust. kohus ütleb, et artikkel kaheksakümmend kaks, mis puudutab justiitsvaldkonna koostööd, ei tohiks siinkohal kesk-, kehtima sellepärast et rahvusvaheline kokkulepe sellist koostööd tegelikult ei hõlma, nii et see artikkel tuleks õiguslikust alusest kustutada. aga teine artikkel, mille kohta nõukogu ettepaneku tegi kaheksakümmend seitse, oli kohtu arvates vastuvõetav, politsei koostöö on siin äh, asjakohane ning äh, seda hõlmab ka rahvusvaheline kokkulepe artikkel ütleb lisaks sellele, Euroopa Kohus ütleb, et lisaks sellele Äh, on ka andmekaitset puudutav artikkel kuusteist samavõrra asjakohane, sellepärast et üks kokkuleppe eesmärk on tagada just nimelt andmekaitse ning äh, kokkulepe sisuliselt äh, käsitleb just nimelt andmekaitset suures osas. ja õiguslik alus peab siis hõlmavad mõlemat poolt, aga kumba on olulisem, kumb on peamine õiguslik alus, on järgmine küsimus. siin siis kohus analüüsib põhjalikult äh, kokkuleppe eesmärki ning sisu ning kinnitab, et tegelikult mõlemad äh, asjaolud, mõlemad teemad on omavahel lahutamatult seotud, neid ei saa lahku lüüa ning äh, nii artiklid kuusteist kui kaheksakümmend seitse peavad olema ühiseks õiguslikuks aluseks. niisiis, tegemist on erakorralise olukorraga, kahekordne õiguslik alus sellepärast et tavalise pretsedendiõiguse järgi peaks olema üks õigusliku aluse artikkel, aga äh, kaks artiklit on siiski võimalik, nagu kohus selgitab, et selliste, sellise õigusliku aluse puhul tuleb ka menetluslikult äh, erakorraliselt toimida. üks õiguslik alus äh, kuulub peatüki viis, kus on Ühendkuningriigi, Iirimaa ja Taani pro-, ähm, protokollid ja hääletussüsteem teistsugune ning kohtu hinnangul antud konkreetsel juhul äh, ei tekita see probleeme, sellepärast et kokkulepe ei äh, kehti üldse Taani puhul, Taani eriolukorda arvesse võttes ja mis puudutab, puudutab äh, Ühendkuningriiki ja Iirimaad, siis mõlemad on teadlikult otsustanud selles lepingus osaleda, ja see peaks ka neid hõlmama, nii et kohus ütleb, et tegelikult saab mõlemat artiklit õigusliku alusena kasutada ja artikkel kuusteist peaks siis ka olema üks õigusliku aluse osa. ja teine küsimus, vastavus hartale. nagu ma ütlesin esimest korda, Euroopa Kohus esitab arvamuse sellise teema kohta kohus kinnitab, et jah, tõesti, põhiõiguste harta kehtib ka siis, kui Euroopa Liidus võetakse vastu rahvusvaheline leping. harta ei kehti mitte ainult sise, Euroopa Liidu sisese õiguse kohta, vaid see puutub igasuguse Euroopa Liidu tegevuse suhtes, ka rahvusvaheliste lepingute sõlmimise suhtes. ning seetõttu on igati asjakohane küsida, kas Euroopa Liidu poolt sõlmitud leping on hartaga vastavuses. huvitav tegelikult on seejuures ka kohtuanalüüs harta kasutamisele sellepärast et tegelikult kohus kasutab samasugust meetodit, nagu kasutatakse Euroopa Liidu õigust analüüsides, ei rakendata mitte mingisugust teistsugust lähenemisviisi, kõik Euroopa Liidu õigusaktid ja sammud pea, peavad vastama harta sätetele ja see tegelikult on üsnagi kasulik teadmine. oluline oli see, et lepingu sisu vastaks hartale. ja mis puudutab meetodit, teie komisjon on juba varasemate Euroopa Kohtu äh, äh, hinnangutega tööd teinud, äh, nagu näiteks Iirimaa digitaalõiguste juhtum aprillist kaks tuhat neliteist, nagu te teate, see puudutas andmete säilitamise direktiivi ja kohus otsustas, et see direktiiv ei kehti, sellepärast et see ei vasta harta sätetele. ja siis toimus arutelu, kuidas oleks saanud seda kohtuotsust rakendada teistes valdkondades, te kutsusite ka õigustalituse kohale, me pidime omapoolse ettekande tegema ja tookord me tegime ettepaneku, et kohtu analüüs selle varasema äh, juhtumi puhul peaks kehtima ka teistes valdkondades, tulemus võib olla erinev, aga, aga samasugust lähenemisviisi võiks rakendada. ja nüüd ongi huvitav näha, et kohus näitab meile, kuidas samas, samasugust analüüsi saab teiste juhtumite puhul rakendada, sellepärast et kohus just nii teebki, lähtub samasugusest analüüsist, samasugusest ähm, loogikast äh, ning digitaalsete õiguste kohtuasja puhul ja ka viimased ja viimaselt ajast pärit Tele2 otsuse puhul ja see arvam-, selle arvamuse puhul tuleb selgelt välja, milline on kohtu lähenemisviis, see ei puutu, puuduta mitte ainult andmete säilitamist, vaid ka üldisemalt andmetemaatikat üldse. tulemus ei pea alati iga juhtumi puhul olema ühesugune, aga nüüd meil on vähemalt äh, üldiselt aimu äh, selle kohta, kuidas kohus harta jõustamist äh, tõlgendab nii et äh, kohtu lähenemisviis on kolmeetapiline, kõigepealt äh, tuleb küsida, kas mõningad äh, harta artiklid kehtivad ja kui kehtivad antud valdkonnas, siis kas tegemist on nende õiguste rikkumistega ja kui on tegemist rikkumistega, siis kohus tahab teada, kui tõsise rikkumisega on tegemist. kui tegemist on tõsise rikkumisega, siis kohus analüüsib põhjalikult, kas rikkumine on õigustatud, on põhjendatud, ja seetõttu siis äh, peaks olema mingisugune põhjendus põhiõiguste rikkumisele, kohus analüüsib põhjalikult äh, ka proportsionaalsuse ning äh, vajalikkuse põhimõtet. ja antud arvamuses on lähenemisviis sama, kõik need kolm etappi läbitakse ning ja viimane etapp, proportsionaalsuse ja vajalikkuse analüüs on võib-olla kõige olulisemad, kohus analüüsib väga põhjalikult rahvusvahelise lepingu sisu ning püstitab äh, iga lepingu osa kohta küsimuse, et äh, kas see osa vastab täielikult äh, proportsionaalsuse põhimõttele ja kas kõik osad on hädavajalikud või mitte. ja selle tulemusena jõuab kohus ka väga üksikasjaliku seisukohani erinevate lepingu osade osas, jõuab järeldusele, et mitmed lepingu osad ei, ei ole tegelikult hartaga kooskõlas kohus siis teeb oma tööd kolmes etapis ja neid tuleks vaadata õiges järjekorras. kohus vaatab siis kolme etappi, kolme valdkonda. reis ja reis, Kanadasse minek, Kanadas viibimine ja Kanadast lahkumine. esimene osa siis, kui reisija läheb lennukisse, äh, lendab Kanadasse, maandub ja läheb piirikontrolli, see on esimene etapp. see kestab äh, paar tundi, see on päev üks siis. siis äh, teine päev ja teine etapp on viibimine Kanadas, see võib olla mõned päevad, mõned nädalad, võib-olla mõned kuud, suhteliselt lühike periood. ja kolmas etapp on pärast seda, kui ka reisija lahkub Kanadast. ja kohus küsib iga etapi puhul, et millise põhjendusega see sekkutakse eraelu ja kuidas kasutatakse isikuandmeid. kõigepealt esimene e, etapp, enne kui reisija saab tegelikult loa Kanadasse siseneda, siin kohus aktsepteerib, et broneerimise infosüsteem on õigustatud ning kõikide, kogu broneeringu info edastamine kolmandale riigile äh, Äh, on vastuvõetav, kolmas riik võib süstemaatiliselt äh, töödelda neid andmeid, käsitleda neid andmeid, aga see on siis esimene etapp, kui äh, lend, lennuk on teel Kanada poole ja Kanada ametivõimud saavad kontrollida ennem, kui inimesed kohale jõuavad, kas nende inimestega kaasneb potentsiaalne julgeolekurisk. põhjendus sellele, et kohus sellele oma rohelise tunne, tule annab, on, et rahvusvahelisest õigusest lähtuvalt on kõikidel riikidel õigus kontrollida reisijaid, kes saabuvad nende territooriumile, see kehtib kõikidele reisijatele ja andmeid kõikide, kõikide reiside, reisijate kohta saab saata kolmandale riigile, et kolmas riik saaks kontrollida kõiki äh, reisijaid siis, kui nad kohale jõuavad. niisiis broneeringu infosüsteem ning automaatne ning süstemaat-, süsteemaatiline andmete käsitlemine on esimeses etapis võimalik. aga siin on veel kaks aga. kõigepealt, äh, konfidentsiaalseid andmeid ei tohi edastada ja nii-öelda tundlikeid andmeid, tundlikke andmeid äh, ei saa mitte mingi põhjendusega edastada. ja teine aga on, et kohus selgitab, kuidas äh, süsteem toimub, kuidas broneeringu andmeid käsitletakse. ja tegemist on profileerimisega äh, automaatse kõikide andmete kasutamisega algoritmide alusel, äh, kus on äh, ette määratud kriteeriumid, see on kõik vastuvõetav. sellepärast, et tegemist on siis inimestega, kes tõenäoliselt ei ole mitte kunagi toime pannud kuritegu, nii et äh, broneeringu infot võib kasutada selleks, et ka tundmatuid äh, kahtlusaluseid tuvastada. tundmatuid kahtlusaluseid saab äh, reisijate hulgas tuvastada ainult siis, kui kõikide reisijate infot töödeldakse ja seetõttu on selline töötlemine esimeses etapis lubatud. aga kohus Äh, on teadlik sellest, et planeeringu infosüsteemis kasutatakse ettemääratud kriteeriumitel põhinevaid algoritme äh, ja seetõttu leitakse, et tuleb ka kontrollida profileerimissüsteeme, äh, et ei ole, esineks diskrimineerimist, kohus ütleb selle selgelt välja ning kohus soovib, et ta oleks ka algoritmide ülevaatamise süsteem niisiis lepingus peaksid olema paigas mingisugused äh, kokkulepped selle kohta, kuidas saab seda profileerimistööd äh, üheskoos Kanadaga kontrollida lähtuvalt äh, varasemate aastate statistikast näiteks ning Euroopa Liit ning Kanada peavad omavahel läbi arutama, kuidas seda praktikas ellu viiakse, et profileerimine ei kujuneks diskrimineerivaks. see on täiesti uus lähenemisviis profileerimise ning algoritmidega pretsedendi õigus pole siiani veel tegelenud ja kohus juhib sellele tähelepanu ning annab omapoolseid esialgseid tagasihoidlikke suuniseid, kuidas seda võiks teha, et peaksid toimuma siis läbirääkimised Kanadaga, kuidas seda praktikas teha. ja kohus samas nõuab jah, et teatav kontroll peab olema ning tulevikku silmas pidades on see kindlasti oluline asjaolu. see on siis esimene etapp endiselt, äh, enne kui reisija jõuab piirikontrolli. nüüd algab teine etapp, reisija lubatakse Kanadasse, reisija on läbinud piirikontrollipunkti, ta on lastud maale ja nüüd on kaks võimalust. kas lennu ajal toimus, äh, kas lennujaama äh, ajal toimunud süstemaatiline broneeringu infokontroll ei näidanud mingisugust võimalikku riski ja reisija lubati riiki äh, või siis äh, süsteemaatilise kontrolli järel tuvastati potentsiaalne võimalik risk, viidi läbi küsitlus, äh, intervjuu ning intervjuu käigus piirikontrollis leiti, et et inimene ei ole ohtlik, ei kujuta endast julgeolekuriski ning ta lastakse riiki. ja nüüd siis inimesel on õiguslik luba jääda Kanadasse ja nüüd olukord muutub ja see olukorra muutus on üsna tõsine, sellepärast et nüüd kohus enam ei luba äh, selle perioodi jooksul äh, reisijate süstemaatilist äh, profileerimist, sest seda on juba tehtud, see ei ole enam vajalik. kohus ei nõua, et aga et et andmed tuleks automaatselt kustutada. kohus tunnistab, et kogu viibimise ajal võivad Kanada ametivõimud andmeid säilitada, aga Kanada ametivõimud ei saa juurdepääsu otseselt nendele andmetele see on väga oluline osa kohtu arvamusest, kohus jääb enda juurde kindlaks, et enne, kui Kanada ametivõimud teises etapis saavad juurdepääsu andmetele, peavad nad küsima kohtu luba selle kohta, et peab olema siis kohtuvõimupoolne kontroll, mis on väga oluline turvaklausel ning aitab tagada seda, et andmeid kasutatakse ainult tõenditepõhiselt objektiivsete kriteeriumite alusel. üsna tuttav olukord varasematele meenutagem siis andmete säilitamise õiguse arengut, võime võrrelda neid kahte süsteeme, broneeringu info, pärast seda, kui riiki on äh, sisenenud, on säilitatav, aga ilma kohtu loata ei saa sellele juurdepääsu. ei ole siis selline broneeringu infosüsteem, nagu me siiani oleme harjunud arvama. ja Kanada ametivõimud Äh, igasugused muud ametivõimud äh, võivad äh, neid andmeid kasutada, aga ka ainult kohtu loal. ja ka kolmandad riigid võivad küsida juurdepääsu nendele andmetele, mida säilitatakse sel ajal, aga jällegi ka kolmas riik peab selleks saama omaenda kohtutelt kõigepealt selleks loa, enne kui nad võtavad ühendust Kanada ametivõimudega. see on ka väga oluline turvaklausel. mis puudutab kolmandat neid riike, siis kohus nõuab veel, et kohus, komisjon langetab piisavusotsuse, millega autoriseeritakse andmete edastamine äh, kolmandale riigile või on Euroopa Liidul äh, kokkulepe selle kolmanda riigiga, millega, mis hõlmab ka broneeringuinfo edastamist. Nendel kahel juhtumil on siis Kanada ametivõimudel võimalik kolmandale riigile infot edastada, aga muidu mitte. see on ka üsna tähtis piirang. see on siis teine etapp kolmas ja viimane etapp, reisija lahkub Kanadast. reisija on Kanadast juba lahkunud ja kohus leiab, et nüüd on olukord jällegi oluliselt muutunud, sest kohus juhib tähelepanu sellele, et reisijat on nüüd kontrollitud, kui reisija riiki sisenes, Kanadasse sisenes, ning kohtu loal oli võimalik seda kontrollida ka viibimise ajal ja kogu viibimise ajal mitte mingisugust julgeolekuriski ei ilmnenud ja kui äh, reisija on lahkunud Kanadast, seejärel mingisugust julgeolekuohtu enam ei ole, äh, mis õigustaks äh, andmete säilitamist, nii et kui reisija lahkub Kanadast, kas pärast paari päeva või nädalat või kuud, siis põhimõtteliselt kohtu, kohus nõuab, et andmed kustutatakse. see on väga suur muutus praegusele olukorrale, kus broneeringu infot hoitakse viis aastat see on siis äh, põhimõtteline süsteem, suurem osa reisijate andmeid tuleks kustutada siis, kui nad riigist lahkuvad. kohus äh, siiski aktsepteerib, et mõningatel erandjuhtudel amet, Kanada ametivõimud saavad hoida andmeid isegi kuni viis aastat, kui objektiivsetest kriteeriumitest lähtuvalt on äh, põhjust oletada, et mingisugune avaliku julgeoleku risk on. aga selliseid juhtumeid võib olla vähe ja see võib puudutada ainult väikest hulka reisijaid, kelle andmeid siis võib säilitada kuni viis aastat. tegemist oleks siis äh, omamoodi sihipärase andmete säilitamisega, mis on võimalik ka Euroopa Liidus äh, elektroonilise side puhul kohtu varasemale arvamusele. ehk siis kohus viitab oma vanasele, varasemale pretsedendi õigusele digitaalsete õiguste vallas nii et kui me vaatame neid kolme etappi, siis äh, tegelikult olukord on hoopis teistsugune kui praegune broneeringu infomudel ja nii-öelda progressiivselt andmete kogust, mida võib säilitada ja kui kaua võib seda säilitada, vähendatakse samuti, nagu vähendatakse ka ametivõimude juurdepääsu nendele andmetele. nii et kohus nõuab omalt poolt lepingusse muutusi ja samas kohus ei ütle, et broneeringu infosüsteem kui selline oleks äh, õigusvastane, vaid äh, ütleb, et seda tuleb lihtsalt muuta. on väga olulisi muidki aspekte selles arvamuses, äh, aga ma ei hakkaks nendest praegu rääkima, sellepärast et kohus ütleb, et näiteks, et sõltumatu järelevalveorganid on väga olulised, kohus samuti nõuab, et teise, kahe, teisele kolmanda etapi puhul, kui reisijate andmeid kohtu loal töödeldakse, siis tuleb sellest informeerida ka reisijat ise, et nad saavad kontrollida seda, kas nende andmetele on juurdepääs tagatud õiguspäraselt või mitte. ja nüüd siis küsimus, mis on selle arvamuse, selle kohtuotsuse tagajärg? Kanada lepingule on see üsna selge, aluslepingu artiklist kakssada kaheksateist lähtuvalt, kui kohtu arvamus rahvusvahelisele lepingule on eitav, siis ei saa see leping jõustuda tegemist on sellise arvamusega õigusliku aluse suhtes ja sisu suhtes, nii et leping ei saa praegusel kujul jõustuda. nüüd võib komisjon äh, pärast nõukogu uuendatud mandaati viia läbi uued läbirääkimised ning viia lepingu kooskõlla hartaga. see võimalus on, aga selle kohta annab meile infot tõenäoliselt komisjon. praegu aga mingisugust muud sammu Euroopa Parlament ei pea astuma, sellepärast et äh, et on selge, et leping jõustuda ei saa Euroopa Parlament saab jälgida, mis edasi juhtub ning Euroopa Parlamenti tuleb loomulikult informeerida ka kõikidest tulevastest läbirääkimiste protsessidest. ma olen selge, ma olen, ma olen veendunud, et teil on palju küsimusi, kuid loodan, et olen siiski põhiosas teile hea ettekujutuse andnud sellest, mis see arvamus endast kujutab. kõigepealt siis raportöör ütleb härra esimees ja siis koordinaator ütleb palun Sofi Intvelt. Yes, thank you and, and aitäh tänan õigusteenistust põhjaliku analüüsi eest. ma arvan, et see on väga huvitav arvamus. see pakub meile teatud vahendeid selleks, et saada hakkama sellistes olukordades ja selliste lepingutega mul on mõned küsimused. oma esimesele küsimuse sain ma juba vastuse, mu küsimus oli see, et mis järgmiseks, aga ma saan aru siis, et parlament ei pea seisukohta hakkama niimoodi võtma, vaid palju on komisjoni ja nõukogu käes, selge, siis ei pea resolutsiooni vastu võtma. aga suur küsimus on nüüd see, et missugune mõju on sellel arvamusel teistele lepingutele või ka Euroopa Liidu õigusele sest kui vaadata neid kriteeriume, mida kohus kasutas, siis ka broneeringuinfo leping Ameerika Ühendriikidega ei täida neid eesmärke. Austraaliaga leping on ilmselt natuke lähemal kriteeriumidele, aga seal on ka puudujääke ning on ka teisi lepinguid, aga ka PNR direktiiv Mm, satub küsitavuse alla, mis nüüd saab? kui me asume seisukohale, et need teised lepingud ei vasta nendele standarditele, mida kohus kirjeldas, et mida siis sellises olukorras teha selleks, et neid kriteeriume täita, kas keegi peab kohtusse pöörduma või kas need langevad automaatselt ära või kas neid praktikas jõustatakse edasi, isegi siis, kui me leiame, et nende õiguslik alus on vale ja et need pole kooskõlas põhiõiguste hartaga. osaliselt on ju see õiguslik alus ka õige, jah, kuueteistkümnes artikkel ei olnud aga teiste juhtude puhul teised lepingud on ju siis just samuti äh,, ei ole samuti kooskõlas nüüd kohus ütles, et andmete, kõigi andmete massiline talletamine on lubatud. aga kas kohus ütleb, et see on lubatud sellepärast, et see on osa rahvusvahelisest lepingust, kas sellest siis järeldub, et kui näiteks rääkida Euroopa Liidu broneeringu infost, et siis ei ole see järsku lubatud või on see siis üldisemalt lubatud ikkagi? ning nüüd hüpoteetiliselt võib ka küsida äh, artikli kaheksakümmend seitse kohta, artikkel kaheksakümmend seitse kui õiguslik alus. broneeringuinfo lepingute puhul ei olnud mingisugust politsei koostöö aspekti varem, aga kui ma loen artiklit kaheksakümmend seitse, siis see puudutab poliit-, politsei- ja justiitskoostööd Euroopa Liidu siseselt, ma nüüd ei ole küll jurist, aga tekib küsimus, et kuidas saab see olla õiguslik alus politsei ja justiitskoostööle teiste või kolmandate riikidega. see on jah, teoreetiline, aga sellised küsimused. aitäh, Sofi! rahvapartei nimel Aksel Voss. Ähm, aitäh! ka mina sooviksin tänada õigusteenistust selle analüüsi eest ja selle analüüsi detailsuse eest. üldiselt on minu meelest rahuldav öelda, et broneeringuinfo võimalused on olemas, ma ei mõelnud kunagi varem artiklile seitse, kaheksakümmend seitse Sophie Intvelt mainis seda huvitavast aspektist praegu, ka minu jaoks oli see üllatav. ehk siis sellest vaatevinklist kuulaksin huviga, kuidas see õiguslikuks aluseks sobib. tõsi, ma ei ole kõike lugenud, aga õigusliku alusena, et kuidas see kaheksakümne seitsmes artikkel siin toimib aga üldiselt võib öelda, et on hea, et me teame, et broneeringuinfo lepingud on kooskõlas põhiõigustega. ning andmete massiline säilitamine on teatud määral võimalik. alati arutame me kindlasti ajaperioode neid etappe, riiki saabumine, saabumise eelne aeg ja nii edasi, seda kõike on võimalik läbi mõelda ja struktureerida. delikaatsed isikuandmed, nende kohta ütleksin, et kui jätkame läbirääkimisi ja mõtleme sellele, kas üldse on tarvis delikaatseid isikuandmeid siin, siis mind üllatas selle arvamuse puhul see, et äh, toitumisharjumused on ka osa nendest. Äh, kui ma vaatan neid üheksateist andmestikku, siis minu meelest äh, toitumisharjumuse kohta ei ole siin küll midagi öeldud, ehk siis see üllatas mind. minu meelest on hea, et me oleme saanud nüüd selgust sest oleme broneeringuinfo lepingute võimalikkusest palju rääkinud ja mind üllatas ka, et Euroopa Liidu andmekaitse taset rakendatakse siin aga ka kolmandate riikidega ja tuleb välja, et see on võimalik. see tähendab, et andmekaitsestandard peab olema samal tasemel nagu Euroopa Liidu õiguses, see tegelikult üllatas mind aga ma arvan, et peaksime kiiresti pöörama tähelepanu sellele, mille kohta kohus ütles, et mis ei ole eh, kooskõlas põhiõiguste hartaga, et kuidas siis teha nõnda, et meil on olemas kindlus, et kõik vastab reeglitele. ma sain aru, et Ameerika Ühendriikidega ja Austraaliaga tehtavad lepingud ning ka meie Euroopa Liidu sisene kokkulepe äh, tuleb üle vaadata või neid tuleb isegi kohandada selle arvamuse valguses. aga ma loodan, et me saame seda teha nii kiiresti kui võimalik, et see teema ei veniks, et saaks selle reeglitega kooskõlla viia nii kiiresti kui võimalik, lähtudes Euroopa Kohtu arvamusest. ning nagu öeldud siis arvan, et on mõned kõrvalised küsimused ka, aga oleme ilmselt teinud edusammu ja saame mõelda, mida edaspidi teha. Birgit Sippel, Birgit Sippel, palun. aitäh, Claude! aitäh õigusteenistusele selle väga selge ülevaate eest. oli hea kuulda seda teavet kohtu arvamuse kohta. Neid seisukohti on olnud paljudel, aga ma pean ütlema, et mina ei ole sellega rahul. ma arvan, et see kinnitab meie seisukohta, aga oleks olnud palju parem, kui teatud kriitilised ähm, teemad oleks siin tõstatatud juba varem poliitilisel tasandil kui me ju arutame sellist teemat nagu hea õigusloome näiteks, see oleks olnud palju parem viis seda seadusandlikku akti luua, kui see, et kohtusse pidi pöörduma. on arusaadav, et seda kõike tuleb rakendada. kui näiteks ühel, ühel kontinendil öeldakse, et autodel peavad olema turvavööd, siis kui nüüd autosid sinna eksporditakse, siis ilmselgelt peavad neil olema turvavööd ka. Mm. Kui me saame sellist asja teha tehniliste lahenduste puhul, siis miks me ei tee sedasama asja andmekaitse puhul? see on ju iseenesestmõistetav. ning ühtlasi mulle tundub, et siin on olemas õiguslünk, Kanada leping tuleb nüüd ümber vaadata, aga siin on osutatud ka teistele lepingutele kus on palju sarnasusi või tingimused on isegi kehvemad. kas sellest ei tulene, et ka kohe tuleks hakata neid muutma, selle asemel, et oodata kõigepealt mingit uut kaebust ja siis uut otsust kohtult? ma arvan, et nii meie enda direktiivid kui rahvusvahelised lepingud, et nende puhul on mõistlik vaadata üle Euroopa Liidu broneeringuinfo direktiiv ja vaadata, et see oleks kooskõlas sellega, mida kohus arvas. mul on ka küsimus õigusteenistusele, te rääkisite nendest erinevatest faasidest või etappidest, aga minu küsimus on see, et kui kõik andmed kogutakse kokku ja need antakse kolmandale riigile, te ütlesite, et kui inimene kohale jõuab, siis pole probleemi, ta on kohapeal, midagi ei juhtu, ja siis ta lahkub kolmandast riigist ning hinnatakse, et mingit riski ei olnud, et siis tuleks need andmed kustutada, aga minu küsimus seisneb selles, et kas ainult Kanada peaks selle teabe kustutama, mis neil olemas on, või kas seda peaks tegema andmete saatja, ehk siis Euroopa Liit ka, kes ju andmed saatis. kas algne Eh, andmete saatja võib need andmed alles jätta või, või peab seda tek-, või need peab kustutama ainult Kanada. Helga Stevens ECR-i nimel. aitäh! väga põgusalt. me oleme alati toetanud Euroopa Liidu ja Kanada broneeringu infolepingut ning ka vajalikke meetmeid võitlemaks terrorismi ja organiseeritud kuritegevusega, et tõsta lennureisijate turvalisust. me loodame, et peatselt tuleb uus ümbervaadatud leping, et saaks jätkata koostööd Euroopa Liidu ja Kanada vahel, aitäh! Gue uh, nimel eh, Mari-Kristina Soovi Sofi, kas sa soovisid veel sõna? roheliste nimel Jan, palun. Thank you very much for the um, ex-. aitäh, äh, aitäh õigusteenistusele. ma olen sada protsenti nõus Rahvapartei ja ECR-i kolleegidega selles mõttes, et nii kiiresti kui võimalik tuleb Euroopa Liidu õigus ja oma lepingud viia kooskõlla selle arvamusega. see on ülitähtis sellisel hetkel, sest äh, liikmesriigid on ju hakanud ignoreerima Euroopa Kohtu otsuseid. meie signaal peab olema see, et me aktsepteerime neid otsuseid igati ja meie eesmärk on viia kõik kohtuotsustega kooskõlla. kohus on avaldanud arvamust broneeringu infolepingu kohta. jah aga nad on ka pakkunud välja oma tõlgenduse äh, harta artiklite seitse ja kaheksa kohta ning ka äh, Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli kaheksakümmend seitse kohta. ehk siis siin on võimalik näha aluslepingute tõlgendusi ning neid tõlgendusi saab võrrelda kõigi meie seaduste, teiste seadusandlike aktidega ja seda peabki tegema nii kiiresti kui võimalik. tahaksin keskenduda ühele konkreetsele teemale. õigusteenistus ütles väga selgelt välja ja seda ei saa teistmoodi tõlgendada ka, et Euroopa Kohus ütles, et isikuandmete täiendav säilitamine juhul, kui isikut ei käsitleta terrorismi või organiseeritud kuritegevuse mõttes kahtlase isikuna, siis selle isiku andmete säilitamine ei saa olla põhjendatud pärast seda, kui isik on oma reisi lõpetanud. ja seda põhimõtet saab võrrelda mitte ainult lepingutega, aga ka Euroopa Liidu broneeringu infodirektiiviga ja ka entry-exit süsteemi määrusega ma ei ole kindel, kas see on määrus või direktiiv, ütleb härra Albrecht. aga kui me võrdleme seda põhimõtet eh, entry-exit'i ja PNR direktiiviga, siis täiesti selgelt on näha, et on olemas selge andmete säilitamise periood kõigi reisijate puhul ja see periood on nelja või viie aasta pikkune ning ei ole mingit vahetegu selles mõttes, et kas isik pärast reisimist oli kahtlane või mitte. ehk siis seega minu meelest tuleb mõõt-, muuta kõiki neid meetmeid, kõiki neid sätteid, eelkõige neid, mille puhul, just siis entry-exit'i puhul me ei ole veel lõpphääletust läbi teinud. minu meelest see parlament ei saa hääletada äh, sellise entry-exit süsteemi poolt, milles sisaldub täiesti ebaseaduslik säte, mille kohaselt säilitatakse reisija andmeid kauem kui peaks, juhul kui see isik ei ole kahtlane. ja muidugi me ei saa ju paluda, et Kanada oleks eurooplaste andmete töötlemisel piiratum, kui me, kui me ise oleme Eh, koheldes reisijaid, kes tulevad Euroopasse väljastpoolt Euroopat. see oleks täiesti arbitraarne lähenemine ja ma arvan, et kohus käsitleks seda täpselt samamoodi nagu siin. Eh, ning kohus on ju tõesti siin kirjutanud abstraktselt Nad on öelnud, et pärast reisi lõppu ei ole põhjust andmeid säilitada, kui ei ole terrorismi või organiseeritud kuritegevuse ohtu kas enne Sofit, jah, üks küsimus, härra Albrecht. Äh, lähtudes sellest analüüsist, mis mul on, ma tahaksin kuulda õigustalituse arvamust, kas nende meelest on lihtne äh, või soovitatav, et Euroopa Parlament hääletaks entry-exit süsteemi üle, teades, et ähm, kohus sellest süsteemist midagi sellist arvab? no kindlasti selle keeruka küsimuse vastust kuulame ka äh,. härra Lennart. üks küsimus selle kõige tagajärgede kohta. oleme juba alanud ähm, uusi läbirääkimisi, alanud uute läbirääkimistega Kanadaga, võimalik ka, et siis Ameerika Ühendriikidega äh, minu meelest ei ole väga mõeldav, et seda väga, et siin väga kiirustada praegust valitsust arvestades. et mu küsimus on, et mis on siis see tulemus sellel kõigel, kui me ei suuda eh, Ameerika Ühendriikide, Kanada, Austraaliaga neid lepinguid üle vaadata. ma ei lugenud seda otsusest välja, et missugune on üksikisiku õigus lubada või anda nõusolek nende andmete üleandmiseks ametivõimudele, sest saab ju käsitleda seda nõnda, et tegelikult siin ei ole vaba valikut, sest kui sa oma andmeid ei anna, siis sa ei tohi kuhugi lennata. aga kuidas sellega on, isegi siis, kui ei ole sama andmekaitse taset, siis kas isik võib anda eraldi nõusoleku andmete üleandmiseks? aitäh! peame ka ajakava silmas, et me kuuleksime vastuseid, aga Sofi, palun, ja siis kuulame vastuseid. väga lühidalt. me teame ju, et andmeid saadetakse isegi praegusel hetkel, loomulikult neid saadetakse edasigi pärast seda, kui eelmine koosolek läbi sai, need, eelmine kokkulepe läbi sai, need kahepoolsed lepingud on ju veel halvemadki põhiõiguste harta mõttes kui see leping, mida praegu kohus analüüsis. ehk siis küsimus oleks, et kuidas mõjutab see andmete äh, saatmist, alati leitakse ju viis andmete edastamiseks, mina eelistaksin lihtsalt, et oleks konkreetne õiguslik alus sellel olemas. et kui, mis saab andmete edasisaatmisest lähtuvalt liikmesriikide lepingutele? aitäh, Sofi Härmöör. kui tõlgid on kannatlikud ja mõistlikud, siis on meil aega kella seitsmeteist null viieni, ütleb härra esimees. kui võimalik, siis piirake oma kõneaeg kümne minutiga quicker, but I'll try and go through uh.... üritan uh, võimalikult kõigile küsimustele vastata, kui midagi välja jätan, siis uh, tuletage mulle meelde uh,. ma alustan kokkulepetest, mis uh, ei ole veel valmis, näiteks Mehhikoga uh, läbirääkimised käivad, see on lihtne teema, sest äh, sest sellist lepet ei sõlmita, kui olemasolevaid arvesse ei võta. ning äh, praegune teema ei puuduta ainult Kanadat, vaid kogu reisija, reisijate andmeid ning äh, arvesse tuleb võtta olemasolevaid äh, kokkuleppeid ja kohus seda ka tunnistab, sellega seoses kogu see arvamusmenetlus toimub ning hea on see, et me saame, eh, et parlamendi küsimusi võetakse arvesse, sest eh, mõned eh, institutsioonid vaidlesid vastu, et parlamendil on üldsegi õiguslik alus esitada omapoolseid küsimusi. kogu selle menetluse eesmärk on ära hoida komplikatsioone, sest kui kord selline leping jõustub, siis see on siduv kogu Euroopa Liidu jaoks ning vastavalt rahvusvahelisele õigusele võib ükskõik milline kolmas riik selle täielikku täitmist nõuda. sellepärast ongi kogu see asi keeruline, sest kui sellesse faasi jõuame, siis on juba väga raske tagasi minna, nii et äh, neid, äh, neid kokkuleppeid ei äh, sõlmita automaatselt ja Euroopa Liit saab seda olukorda muuta ainult vastavalt rahvusvahelisele õigusele ja e, vastavalt sellele, mida kokkuleppes endas e, öeldud on. ning e, need on, neid on võimalik alati üle vaadata või ka uuendada ja see tähendab seda, et peaks olema võimalusi Eh, kuidas eh, vigu parandada ja komisjon on see, kes otsustab, eh, milline on kõige parem võimalus selleks. aga see kõik ei toimu automaatselt. arvamus ise puudutab ainult seda konkreetset kokkulepet Kanadaga. Hmm. küsimus ongi selles siis, kuidas seda protsessi toim-, kuidas me sellega toimetame ja kuidas me seda analüüsime ning küsimus, kas kõik andmed on edastatavad, äh, sest tegemist on rahvusvahelise lepinguga. see on osaliselt äh, tõene, aga äh, kohus mainib teist rahvusvahelist lepingut, Chicago konventsiooni neljakümne seitsmendast aastast, mis mainib tsiviillennundust ning millele on alla kirjutanud kõik liikmesriigid ja ka Euroopa Liit. ning sellele rahvusvahelisele õigusele toetudes Äh, nõustub kohus sellega, et kõiki andmeid, kõiki andmeid on võimalik edastada, see tekitab aga küsimuse, kas see annab äh, kolmandatele riikidele võimaluse selle süsteemi vastu võtta ning äh, kuidas see sel juhul rakendub kogu Euroopa Liidu siseselt, sest see sellele, sest see, selle, sel, sel puhul ei tohiks juba rakenduda rahvusvahelised reeglid. nüüd tekib küsimus, kuidas see Eh, kehtiks Euroopa Liidu sisestel lennundudel, sest, eh, sest see ei alluks siis rahvusvahelistele konventsioonidele. minu arvamus sellega konkreetselt eh, ei tegele. õigusliku aluse kohta politsei koostöö, see ongi kogu lähtekoht ning osapoolte käest küsiti arvamust, pidime sellele oma vastuse leidma komis- ja kohus küsis, kas artikkel kaheksakümmend seitse eh, on rakendatav ning eh, tõlgendusi oli väga palju, väga erinevaid ning eh, kohus oma arvamuses ei pea vajalikuks sellele küsimusele vastata, nii et selge on see, et artikkel kaheksakümmend seitse on aluseks. aga võin öelda ka seda, kuidas meie seda edastasime parlamendina, leidsime, et, et politsei koostööle on ka, on nii sise- kui välisdimensioon olemas ning see tähendab siis seda, et me teeme koostööd kolmandate riikidega. kuid see on pisut teistsugune, sest see ei tähenda seda, et politsei saadab Euroopast andmeid Kanada politseile, vaid ettevõte on see, kes need andmed edastab Kanadale, kuid samas äh, on äh, selliseid kommerts äh, kommertsettevõtteid, kes, keda Euro-, keda Euroopa seadus, õigus ei kohusta, küll aga Kanada õigus ning kuigi otseselt see ei ole seotud politsei koostööga, on see Eh, on see politsei koostöö selles valdkonnas siiski võimalik. nüüd minnes edasi järgmise küsimuse juurde, mis eh, puudutab muid kokkuleppeid eh, ja nende osas läbirääkimist. esitati küsimus ka selle kohta, kuidas andmete edastaja kas ta on kohustatud andmed kustutama, tegelikult on ettevõtete lennuliinid, need, kes edastavad andmed äh, ning äh, nad võivad andmeid hoida ainult, säilitada ainult nii kaua, kui see kommertspõhjustel vajalik on. ja pärast äh, teatud aja jooksul on vaja need kustutada. kuid üldiselt see, kuid nad ei ole kohustatud andmeid säilitama, vaid pigem vastupidi, Eh, sest eh, andmed edastatakse koheselt eh, ning hiljem vastavad võimuesindajad võivad neid säilitada või mitte. ning küsimus selle kohta, kui riski enam pole, mis siis saab? ja mis puudutab sisse- ja väljasõitmissüsteemi. ma, ma ei hakka Eh, konkreetsetest juhtumitest eh, rääkima, ma detailidest ei tea, aga põhimõtteliselt võin ma vastata, et on tõsi, et põhimõte on sama ning eh, küsimus ei ole selles, millal, kas on võimalik, et risk kaob, kuid kohus rõhutab seda, et kui näiteks kui kasutatakse isikuandmeid, siis seda tuleb õigustada Eh, sellel peab olema põhiseks, eh, sellel eh, peab olema põhjendatavad tõendid, aga mingisugune risk peab eksisteerima. kui otsustatakse, et riski ei ole, siis, siis kõik põhjendused põhimõtteliselt haihtuvad ja kui me leiame, et riski ei ole, ja andmete säilitamist pole võimalik õigustada, siis andmed kustutatakse. ning see sätestab siis seda, et millised on eesmärgid, millised on riskid. arvan, et see peaks olema lähtekoht ka. riskipõhine peab olema otsus ning kohus rõhutab seda väga palju on olnud selliseid juhtumeid, mille aluseks on objektiivsed kriteeriumid või objektiivsed tõendid või kahtlused väga hea küsimus, mis puudutas seda, mis saab siis, kui eh, edasised läbirääkimised ei eh, osutu edukaks. see näitab, et mitte midagi ei ole võimalik teha, kui eh, kolmandad riigid ei ole nõus ning põhimõtteliselt edu on loota ainult siis, kui kolmas riik oma nõusolekut avaldab. nii et eeldan, et Eh, kui läbi, edasised läbirääkimised ei eh, õnnestu, siis kokkulepped ei jõustu. ning, eh, sest midagi vähemat ei ole, sest see te,, siis tekib õiguslik vaakum. ja puudub õiguslik alus, sest põhimõtteliselt nende kokkuleppe eesmärgiks ongi õigusliku aluse loomine rahvusvahelistele lepingutele ja konsensus võib olla üks võimalus kuid äh, nagu siin juba mainiti, need, äh, see nõusolek peab olema vabalt antud, kui mingeid äh, muid alternatiive ei ole, siis see tekitaks ebakahtlusmomendi. aga Kanadal on samuti praeguste menetluste vältel on Kanada samuti vastu võtnud ETS-i süsteemi ning reisides Kanadasse on vaja andmed edastada eelnevalt ning kohus ise tõstatas selle küsimuse ja küsis, et mis juhtub siis, kui andmed edastatakse reisijate nõusolekul, kas siis on vaja peenandmeid säilitada ning eh, tundub, et eh, ka eh, kohus arutas seda küsimust. põhimõtteliselt peaks see olema võimalik, aga tundub, et edasisi suuniseid meil selles äh, valdkonnas ei ole, aga ma loodan, et ma vastasin kõigile äh, küsimustele, kui ma ei vastanud, siis äh, vabandust. kas kolleegidel on midagi lisaks küsida? üritasin, oleme tõesti oma äh, oma, äh, oleme tõesti oma tõlkide kannatuse täna proovile pannud, nii et äh, arvan, et hakkame lõpetama. suur aitäh teile selle ülevaatliku sõnavõtu eest, aitäh kolleegidele ekspertküsimuste eest, raportöörile ja äh, variraportööridele ning tuleksin selle küsimuse juurde, mis saab siis, kui läbirääkimised ei õnnestu Eh, see, mida sa ütlesid, Sofi, selle kohta, eh, kuhu nüüd edasi minna, mis nüüd edasi saab, siis eh, mõeldes ka selle peale, mida oleme öelnud sekretäriaadiga, soovitaksin, ootaksin ka teie poolt kiiret vastust, on see, et enne kui me enne kui tekib olukord, kas äh, läbirääkimised õnnestuvad või mitte, peame äh, saama ülevaate sellest, millist äh, mandaati nõukogu ja eesistuja soovivad näha, mida nemad välja pakuvad. härra Albrecht ja teised rääkisid sellest, kuidas see mõjutab ka teisi instrumente ning äh, peame nägema ühesõnaga, kuidas need koos toimivad, ka teised Euroopa lepingud seoses sellega, nii et äh, nii et äh, ootaksin äh, meil on äh, vähemalt selles valdkonnas väga hea eesistuja eestlaste näol ning te, üritame kuulamise korraldada. loodetavasti saame nende käest vastuseid, kui vastuseid ei saa, siis äh, selle kohta, milline uus mandaat võiks olla, siis on meil võimalik vastu võtta resolutsioon. aga, ja arvan, et see on hea tee edasi. meil on vaja sellist, eh, võtta arvesse selliseid aspekte, mida mainisid Jan ja ka teised täna ning eh, peaks mõtlema siis selle peale, kuidas oma tegevust paremini organiseerida sisu on ilmselgelt olemas eh, ja eh, minu jaoks eh, on see võimalus plaan B koostada. kas see oleks hea tee edasi, Sofi? ma soovi-, arvan, et variraportöörid ja mina saame kokku arutame asja ka emaili teel ja paneme kokku kõik küsimused, mis meil on ja saadame need äh, komisjonile. see aitab neil ka küsimustele vastata ning näeme, kas äh, pärast sellist kohtumist on uut resolutsiooni vaja või mitte. sellised resolutsioonid, äh, enne kui me sellega tegelema hakkame, arvan, et säilitame selle võimaluse, et saame mm, korraldada eesistujatega konkreetse istungi, et me näeks, millised on nende, nende plaanid. Jan kindlasti ütleb oma arvamuse selle kohta, Jan. arvan, et see, selline mõte on hea, aga ma tahaks küsida ühte asja. jaa arvan, et selle komisjoni e-, eesmärk on pöörata presidendi tähelepanu sellele, et selline probleem on olemas ja et sellest äh, peaks rääkima ka peasekretäriga. see on täiesti tõsi. nii et äh, Te ilmselt nägite, mida ma arvasin, kui ma ütlesin, et äh, selline kohtumine peaks toimuma oktoobris või hiljemalt novembris, aga aga peame tõesti selle küsimusega sekretäriaadiga rääkima, et enne hääletust selline kohtumine äh, toimuks. ma mõistan, mida te öelda tahate. me ei saa lihtsalt kuidagi sellise äh, keerulise hääletusega peale hakata, enne kui meil infot ei ole see on ainuke loogiline lahendus, see tähendab seda, et me tegutseme kiiresti, see on ainuke äh, mõistlik lahendus, meil on võimalik seda teha, võime kiiresti tegutseda. peame ka äh, variraportööridega kiiresti koostööd tegema. Äh, er, ja just selle siinse kohtumise korraldamisega. ma tean, mida te mõtlete, mõtlete et selline umbmäärane kohtumine, aga mina mõtlen, et äh, näen, et mitmed äh, kolleegid noogutavad, et kui meil on väga umbmäärased vastused, äh, siis, siis meil on võimalik kasutada resolutsiooni ma ei taha, vabandust, et ma nii närviline olen, aga tundub, et, et siin ei ole asi poliitilistes resolutsioonides, vaid me peame lihtsalt jälgima seda, et seadusi täidetaks ja arvan, et variraportööride kohtumine eh, libe tasandil eh, on liialt eh, vähe, võttes arvesse varsti eelseisvat hääletust täiskogul ja ning äh, eriti võttes arvesse, et toimub ka, äh, toimuvad ka esimesed kolmepoolsed läbirääkimised. ei saa nädal aega enne öelda, et äh, nüüd on liiga hilja ja asi tuleb päevakorrast maha võtta. Sofi näitab, et ta peab ära minema, see tähendab, et ta tõesti peab ära minema, muidu ta jääks siia, nii et see tähendab siis seda, et peame sellele küsimusele rohkem tähelepanu pöörama. nii et äh, ma ei, äh, ilma raportöörita ma ei hakka sellest äh, pikemalt rääkima, arvan, et me peame seda pikemalt arutama. põhimõte on äh, õige, peame nõukogu ja komisjoni siia kutsuma, arvan, et ei ole mõtet seda täiskogul hääletada, kui asi on endiselt veel akuutne kuid me peame mõtlema, kuidas organiseerida oma edasist tegevust, nii et teeksin ettepaneku, et me arutame eh, seda edasi, aga tegutseme kiiresti, nii et eh, kui ma räägin kiiresti, siis ma, ma räägin järgmise nädala algusest, et meil oleks otsus olemas. aga tahaksin, et minu otsus eh, jääks endiselt aktuaalseks ja tahaksin komisjoni ja nõukogu äh, Eh, eesistujaid eh, kutsuda, et nad tuleks oktoobris ja siis saame otsustada, mida teha ehm, enne sisenemise ja väljumisküsimuste teemalist hääletust eh, oktoobri lõpus. ja resolutsioonid, ma räägin sellest poliitili-, kui poliitilisest relvast, kui me ei saa vastuseid, mida me vajame, see ei ole esmane vahend, tegemist on õigusliku küsimusega, mitte poliitilise küsimusega. nii et ärge mind valesti palun mõistke. paluksin, et kui keegi soovib paremaid äh, ettepanekuid esitada, siis äh, palun äh, andke mulle teada, see oleks väga tore. suur aitäh teile abi eest ja järgmine meie kohtumine on kahekümne viiendal septembril, suur aitäh teile, kolleegid! saadikud äh, ning kohtumine on lõppenud.